okei okay,, kolleegid. kolleegid, palun alustame oma tänast koosolekut. see võib teid üllatada, aga meil täna aja äh, probleemi ei ole. ainuke probleem on meil, et, et ma äh, suudaksin istungi pika, piisavalt pikaks venitada, et te ikka teed ja kohvi saaksite. jah, ja Peeter ütleb, et see on väga oluline niisiis läheme kõigepealt esimehe teadaannete juurde, mis puudutavad koordinaatorite kohtumisel langetatud otsut, otsuseid, üks neljateistkümnendal novembril, teine toimus kahekümne viiendal novembril. neljateistkümnendal novembril arutasime määruse eelnõu, mis puudutas ka artikli kakssada üheksateist kohandamist Euroopa Liidu toimimise osal terve reale õigusaktidele ja reguleeritud menetluse kasuta-, kontrolliga ka järelevalvemenetluse kasutamist. koordinaatorid otsustasid, et komitoloogia menetluse raportöör Kuhn ja härra El Kadri on siis selle arvamuse koostajateks mis puudutab lennujaama paketti, siis läbirääkimised nõukoguga käivad ja esimehel paluti kirjutada nõukogule ütlemaks, et me oleme valmis alustama läbirääkimisi müra ettepaneku üle, seda tingimusel, et ka nõukogu on valmis äh, arutama lennureisijate õigusi ja mis puudutab komitoloogia menetlust, siis äh, komit-, äh, me võtsime teadmiseks uudistekirja kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse kui vaja, siis äh, raudteemüra meetmeid äh, arutatakse järgmisel koordinaatorite kohtumisel. nüüd äh, kahekümne viienda novembri koordinaatorite kohtumine pead-, MOVE peadirektoraati lennuohutuse üksus tegi ettekande teatud lennukite keelamisest Euroopa Liidus, nii-öelda lennufirmade mustast nimekirjast ja esimees tuletas inimestele meelde, kui vastuväiteid kahekümne üheksandaks novembriks ei esitata, siis saadetakse kiri äh, ka komisjonile. mis puudutab Euroopa Liidu USA kaubavahetuslepingut ja äh, transpordi ja turismi alalise raportööri nimetamine, siis komi-, me otsustasime nimetada esimehe raportööriks. komitoloogia osas võtsime teadmiseks uudistekirja kakskümmend kaheksa, kaheksateistkümnendast novembrist, samuti õiguskomisjonile koostati uus kirjaversioon, mis puudutab omnibus ettepanekut ja õigusaktide kohandamist Lissaboni lepinguga. see eh, dokument jagatakse teile ka välja ja kommentaare saab esitada kuni reedeni, kahekümne üheksanda novembrini ja muude küsimuste all arutasime ka teise lugemise soovitust äh, sõidumeerikute teemal. nii palju siis koordinaatorite kohtumisest. kas kõik on rahul selle ülevaatega? aitäh! Äh, ma kohe panen oma teekotti tassi ja siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Fidanza raporti hääletus Eh, see puudutab siis alternatiivsete kütuste kasutusele võtmist. kas kõigil on hääletuskaardid, kontrollime, teeme kontrollhääletuse, hääletus on avatud. vaatame, kui palju Rahvapartei liikmeid täna kohal on. kas kõik on hääletanud? olete te kindlad, et kõik on hääletanud? nüüd näib, et kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. ja õnnitlused Rahvaparteile, neid ei ole täna liiga palju. Well, it just proves that jah, Mathieu'l on õnnestunud Rahvapartei ridades distsipliin taastada. olete valmis alustama? kõigepealt äh, muudatus seitsekümmend kolm ja seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpetuseks kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sellised hääletused mulle meeldivad. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd artikkel kuus A uus, muudatus kolmsada nelikümmend kaks ja muudatus viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis, kolmsada nelikümmend kaks, viiskümmend kuus, kuuskümmend kaks ja seitsekümmend kaks koos, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? Vote is closed hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. kolmsada nelikümmend kolm härra Taylorilt. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime kolmsada nelikümmend kolm, hääletus on alanud. Everybody voted. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa, kuuskümmend ja kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja see on tagasi lükatud. järgmine on keeleline muudatus kolmsada nelikümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd nelikümmend üks järgmisena, sest nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis ja kolmsada nelikümmend seitse on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kuuskümmend kuus. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmesada viitkümmend ühte, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lisada kompromiss seitse. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunktid. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Taylori muudatus seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime, hääletus on alanud, muudatus kümme raportöörilt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja see on tagasi lükatud nüüd üheksakümmend neli proua Bilbaolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis langeb ära, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist raportöörilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime saja neljakümne teist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja see on tagasi lükatud. sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme muudetud ettepaneku juurde, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kolmkümmend poolt, seitse vastu, erapooletuid ei ole, seega vastu võetud ja nüüd õigusloomealane resolutsioon, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? sama tulemus, kolmkümmend poolt, seitse vastu, erapooletuid ei ole, seega vastu võetud, õnnitlused härra Fidansale ja nüüd hääletame ka äh, otsuse üle alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend lõige kaks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja sama tulemus kolmkümmend poolt, seitse vastu, erapooletuid ei ole, seega ka see on vastu võetud. aitäh teile! ja sellega oleme lõpetanud oma hommikuse koosoleku. tahaksin teile, daamid ja härrad, meelde tuletada, et täna pärastlõunal toimub meil mõttevahetus äh, härra Brenneriga Eurokontrollist ja siis veel neli koordinaatorit ja tahaksin äh, juhtida siis koordinaatorite tähelepanu sellele, et nende kõneaeg on piiratud ja siis veel räägime ka sadamateenustest. nii et, et mul oleks äh, väga hea meel, kui saadikud kella kolmeks siia tagasi tuleksid, sest et ei kõlba, kui on kohal ainult esimees ja tühjad äh, tooliread. ja samuti tahaksin, et äh, raudteepaketi variraportöörid jääksid siia ruumi, kui nad soovivad midagi teha aga koosolek jätkub siis kell kolm, aitäh!